suhetega. ja kõrge esindaja Mogherini nimel saab nüüd sõna härra volinik Haan. aitäh, härra president. austatud saadikud, pärast seda, kui saime mandaadi Ladina-Ameerikaga suhteid parandada, on äh, välispoliitiku kõrge äh, asesindaja jaoks olnud äh, prioriteetne CELAC-i piirkond ja me oleme rõhutanud äh, oma partnerluse olulisust, mis põhineb ühistel väärtustel ja eesmärgiga edendada ühiste lahenduste leidmist globaalsetele väljakutsetele. suhete soojendamine Kuubaga on olnud oluliseks osaks sellest strateegiast. osa nendest suuni-, suundadest, mis on poliitikat kujundanud, on kiiresti muutumas ja kohati me keskendume niivõrd ohtudele, et jätame tähelepanuta positiivsed muudatused, mis samal ajal toimuvad. me ei tohiks kasutamata jätta üles kerkinud võimalusi. Euroopa ei saa Ähm, olla tagaplaanil, kui teised teevad ajalugu. me peame olema aktiivselt osalemas äh, muutustes äh, ja tagama, et meie prioriteedid ja väärtused kajastuksid äh, algusest peale, viimastel kuudel välispoliitika kõrge esindaja on isiklikult Kuubaga suhe, suhelnud, jaanuaris kaks tuhat viisteist Costa Ricas toimunud tippkohtumisel toimus esimene kohtumine Kuuba välisministriga, märtsis käis Mogherini ähm, Havannasse, kohtus president Castroga ja ministritega, nii välisministri, majandus, väliskaubanduse kui investeeringute ministeeriumiga, aprillis äh, tuli äh, Brüsselisse välisminister Rodriguez, käivitamaks äh, ametlik poliitiline dialoog ja lõpetuseks Euroopa Liidu CELAC-i kohtumise kõrval toimus asepresident Jaskanilliga kohtumine. Euroopa Liit Äh, kiitis äh, kaks tuhat viisteist äh, ähm, partnerluslepingu läbirääkimisjuhised Kuubaga heaks, see annab võimaluse konstruktiivse dialoogi loomiseks ja suhete parandamiseks Kuubaga. otsus sündis pärast pikka analüüsi, nõukogus võttis Äh, võttes arvesse äh, president Castro ähm, juhtimisel toimuva reformiprotsessi, liikmesriigid samuti on suurendanud oma kahepoolseid suhteid Kuubaga. see tõhustab meie lähenemist selleks, et tõhusamalt Euroopa Liidu eesmärke edendada suhetes Kuubaga, äh, julgustades poliitilisi ja majandusreforme, edendades inimõigusi ja Kuuba kodanike elu parandamist, see sisaldab peatükke poliitilise dialoogi, koostöö ja muudel teemadel. läbirääkimised äh, äh, algasid kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat viisteist märtsis jätkusid äh, viimastel kuudel, on samuti antud täiendav hoog sellele mm, protsessile. viisteist, kuusteist juuni kohtusid läbirääkimised Brüsselis, arutelu toimus väga konstruktiivses atmosfääris ja üheskoos keskenduti peamiselt äh, koostööpoliitika dialoogile ja kaubanduspeatükkidele. Need peatükid on nüüd jõudnud lõppfaasi ja loodetavasti ähm, viimasel, järgmisel läbirääkimiste vooril jõutakse lõpuga. samuti tehti äh, läbi, tegid läbirääkijad äh, mm, edusamme, vahetades produktiivselt arvamusi ja selgitasid äh, oma positsioone. arutelud aitavad äh, süvendatult äh, ettevalmistada väljapakutavat teksti järgmises läbirääkimiste voorus septembri alguses. olete teadlikud, et Bruno Rodriguez'ga lepiti kokku, et läbirääkimiste tempot kiirendatakse ja need peaksid peagi lõppema, mõlemad pooled olid nõus, et sellest võidaksid mõlemad pooled selle vooru edusammud näitavad, et äh, mõlemad pooled on pühendunud äh, suhete parandamisele. samuti on tehtud edusamme valdkonnas, mis on ja jääb Euroopa Liidu ja Kuuba suhete keskseks, inimõigused ja põhivabadused. märtsis äh, pakuti välisminister Rodriguez'ile välja, et loodaks ähm, struktureeritud, käivitataks struktureeritud dialoog inimõiguste teemal Brüsseli kohtumise ajal jõuti kokkuleppele, et alustatakse konsultatsioone Euroopa inimõiguste dialoogi käivitamiseks. esimene istung ettevalmistava ja põhikohtumise vahel toimus kahekümne viiendal juunil Brüsselis ja seda esi-, seda juhtis Euroopa Liidu inimõiguste esindaja. seal arutati ettepanekut, dialoogi formaati ja eesmärke enne seda, kui läbirääkimised lõpetatakse, et äh, olla valmis. inimõiguste dialoogi parameetrid äh, mm, kirjutat-, neile kirjutatakse alla äh, mm, ja nad saavad üldise heakskiidu. see dialoog annab meile võimaluse parendada vastastikust arusaama inimõigustest, vasta-, vahetada parimaid kogemusi ja üritada tuvastada, millised on need valdkonnad, kus teha koostööd Euroopa Liidu ja Kuuba vahel. samuti annab äh, see platvormi viimaste arengute käsitlemiseks ja kui vajalik, reageerimaks äh, konkreetsetele murekohtadele. dialoog annab tagasisidet äh, ja mm, panustab poliitilisse dialoogi poliit-, lugupeetud saadikud, selle Mm, positiivse ähm, arengu valguses oli kahetsusväärne kuulda intsidendist, mis toimus Savannas eelmisel nädalavahetusel, kus äh, ähm, peeti kinni inimesi ja seal oli ebavajalikku vägivalda, ei ole mm, e, ülearuse vägivalla kasutamine ähm, rahumeelsete protestijate vastu on vastuvõetamatu, need, kes äh, ületasid oma võimupiire, tuleks äh, võtta vastutusele. me eeldame, et Kuuba võimud võtavad tarvitusele kõik vajalikud meetmed äh, olukorra mm, parandamiseks ja kutsume neid üles äh, äh, võimaldama kõiki rahumeelseid arvamusväljendusi. inimõiguste mm, asepresident samuti mm, väljendas lootust välispoliitika ja koostöö teemadel, see hõlmab valitsuste ja mm, teiste osapoolte vahelisi läbirääkimisi, samuti hõlmab see globaalset koostööd ja teisi teemasid, kus Kuuba osaleb, nagu me oleme näinud, potentsiaalselt ka kliimamuutuste koostöös enne kahe, enne kliimakonverentsi Pariisis, loomulikult nende Äh, läbirääkimiste käigus toimunud lähenemine Kuuba ja Ameerika Ühendriikide vahel on huvi pakkunud meile eelmisel nädalal Kuuba ja Ameerika Ühendriigid andsid teada, et Washingtonis ja Havanas avatakse saatkonnad. Äh, presidendid Obama ja Castro on selles kokku leppinud ja see loob uusi võimalusi Kuubale selles piirkonnas ja ka kaugemal Kuuba isoleerimine ei ole tänases maailmas enam mõttekas, see on jäänuk külmast sõjast ja me peaksime sellest äh, vabanema. Ähm, aastaid on eurooplased äh, äh, konfliktide tõttu kannatanud, on vaja täiendav normaliseerumine, sealhulgas Ameerika embargo ähm, eemaldamine Euroopa Liit on sellise ühepoolse meetme vastu olnud, sealhulgas tulenevalt selle humanitaarmõjust Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα... Suur aitäh ja nüüd saab sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja Rahvapartei nimel saab kõigepealt sõna äh, härra De Grandes Pascal, teil on kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh ka teile, härra volinik, äh, selle teabe eest. Äh, see teie avaldus oli väga põhjalik äh, ja see tõesti annab põhjust lootuseks. läbirääkimised liiguvad edasi ja te olete diplomaatiliselt öelnud ka seda, et lisaks kaubandusläbirääkimistele ka poliitiline dialoog tähendab seda, et kõik et, et, et poliitilises dialoogis kõik kasutavad seda keelt, mida on alati kasutatud. ja kui me räägime nüüd poliitilise koostöö dialoogist, siis jah, loomulikult äh, see toimub praegusel hetkel ka Kuuba ja USA vahel ja Kuubas on aset leidmas muutused, aga mina tahaksin, et need muutused toimuksid kiiremini. ma tahaksin, et eh, selle suund oleks ka veidi teine ja eh, seda arengut seal tuleb kindlasti jälgida ja Euroopa Liit peab olema ka sellesse protsessi kaasatud. enamik Ladina-Ameerika eh, riike omavad väga tihedaid ähm, ja seadistatud äh, poliitilisi äh, ja muid suhteid ja Kuuba on äh, selles suhtes erandlik. ma loodan, et me suudame saavutada selle poliitilise koostöö ja dialoogi koostöö ja et me saame seeläbi parandada oma koostööd. inimõigused on ääretult oluline osa sellest leppest esimene kõrgetasemeline dialoog ka hõlmates ka eurooplasi ja Kuuba esindajaid oli, on selline, kus tuleb tegeleda ka inimõiguste teemaga, sellepärast et äh, inimõigusi ei tohi paika panna kusagil teisejärgulisel kohtumisel, sellepärast kui me seda teeksime, siis me hülgaksime Euroopa väärtused. meie hispaanlastena äh, tunneme lähedust äh, kuubalastega Atlandi ookeani teisel kaldal ja me tahame, et prioriteedid paika pandaks me loodame, et Kuuba Äh, tõuseb taas, me tahame, et Kuuba oleks integreeritud äh, rahvaste äh, kogukonda ja me tahame, et Kuuba oleks vaba ja ma lõpetan, lugupeetud president, poliitilise koostöö kokkulepe tähendab seda, et kõik osapooled peavad sellesse panustama ja praegusel hetkel minu arvates Kuuba teeb seda väga arglikult ja seetõttu ma usun, et läbirääkimised on Kuuba rahva huvides, nemad on tahtnud juba demokraatiat pikka aega see on midagi revolutsioonilaadset lausa, arvan mina. aitäh. aitäh. palun ärge ületage oma kõneaega. ja nüüd saab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna kolleeg Zorina, teil on kaks minutit. lugupeetud volinik, lugupeetud president, Euroopa Liit ja Kuuba äh, peavad äh, töötama välja tugeva strateegilise partnerluse. partnerluse, mis äh, rajaneb arengukoostööl, äh, majandus- ja kaubandussuhetel ja poliitilisel dialoogil. mõned võib-olla küsivad, et mida on Euroopa Liidul pakkuda, mis võiks julgustada Kuubat äh, avama end demokraatlikele väärtustele. mis meil siis on äh, selleks seda tagada? ja ma ütleksin, et äh, võttes arvesse seda rasket aega, mis praegu valitseb, on meil siiski humanistlik arengumudel, mis keskendub inimestele mudel, mis keskendub sotsiaalsetele muredele, sõnavabadusele, üksikisikute, organisatsioonide ja teiste sõnavabadusele ja nüüd kaubandussoodustuste süsteem, ähm, selle raames me nõuame ka töötajate õiguste austamist äh, seoses inimõigustega, aga äh, lugupeetud volinik, me peame kiiresti tegutsema, väga oluline on äh, Äh, eemalduda vanast äh, aegunud äh, lähenemisest suhetega Kuubale ja see kõik ei mõjuta mitte ainult meie suhteid Kuubaga, vaid dialoogi ka Ladina- ja Kesk-Ameerikaga. see dialoog on väga olulise tähtsusega, kui me tahame ühtset jätkusuutlikku lähenemist üleilmastumisele. meil on vaja dialoogi Kuuba, Kuuba kodanikuühiskonnaga ja institutsioonidega, me ei tohi kui samas äh, loobud oma väärtustest. Äh, ja äh, sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin mina väljendada meiepoolset toetust kõrge esindaja püüdlustele selles valdkonnas. me peaksime julgustama Kuubat pidevalt äh, liikumaks äh, kaasava demokraatia suunal, et oleks äh, tagatud põhiõigused ja sõnavabadus. see kõik panustab jätkusuutlikusse arengusse ja selleks on vaja ka kõigile kättesaadavaid teenuseid ja meie mm, ehitame siin sildu parema maailma nimel ja keerulistel aegadel, mis praegu valitsevad, on tegemist äh, harukordse väljakutsega, aga me peame sellest väljakutsest äh, võidukalt välja tulema, aitäh! suur aitäh, ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna pooleteiseks minutiks härra Pelder. aitäh, president! oma koduriigis Hollandis äh, on mul olnud tihedaid kontakte kuubalastega juba aastakümneid, eriti just näiteks kirikus. ja ääretult oluline on vaadata, millised on Euroopa Liidu ja Kuuba suhted. ja mina mõtlen siinkohal nendele ringkondadele, mida mina tunnen kõige paremini. me peame edendama kontakte jah, ametivõimudega, aga ka opositsiooniga ja äh, demokraatliku liikumisega ja inimõiguste kaitsjatega ka ja majandusareng on loomulikult otsustava tähtsusega, seda on väga vaja. on toimunud teatud avanemisi ja Euroopa Liit peab majandusalgatustega välja tulema, seda tuleb toetada ja me peame olema entusiastlikud, kuid me ei tohi, lugupeetud volinik Haan, unustada inimõiguste rikkumisi Äh, mis on olnud äh, ilmselge, et paljud inimesed äh, on vanglates praegu ja paljud inimesed ei ole vangis mitte sellepärast, et nad on juba kuriteo sooritanud, vaid et ametivõimud on kartnud, et nad äkki kunagi võivad seda tulevikus teha ja me peame selle hukka mõistma. me ei saa jätkata nagu vanaviisi, aitäh. aitäh ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna kolleeg Maura Barenziran, palun suur aitäh, lugupeetud president. pärast äh, kuudepikkust äh, palvet äh, see teema arutusele võtta ähm, ja võttes arvesse, et siin on olnud suuri viivitusi kahe suure fraktsiooni tõttu siin kojas, arvan ma, et proua Mogherini oleks pidanud ka siin kõrge esindajana kohal olema, aga jaa, siin täna oleme ja proua Mogherinit ei ole, ehkki härra Haan on kohal kahetsusväärne on näha seda, et äh, diplomaatilise suhet diplomaatiliste suhete avamine USA ja Kuuba vahel on äh, toonud kaasa äh, liikmesriikide valitsuste võidujooksu, kes tervitavad seda normaliseerumist. ja kõik tahavad eh, nii-öelda jagada seda saart tükkideks, nagu oleks tegu tordiga, me peame meeles pidama ka demokraatiat, inimõigusi kogu selle protsessi raames, ärgem unustagem Kuuba kodanikuühiskonda, on sadu inimesi Kuuba opositsioonileeris, kes võitlevad eh, põhiõiguste kaitsmise eest jah, tõesti. Nad on kõrvale lükatud, kui välisettevõtted näevad ärivõimalusi. kui nüüd rääkida Euroopa Liidu ja Kuuba vahelistest kahepoolsetest suhetest, siis need suhted peavad käima käsikäes uue leppega, mis on seotud poliitiliste vangide vabastamisega ja vabaduse edendamisega seal saarel me peame äh, nõudma seda, et austatakse Euroopa väärtusi, need peavad alati jääma võidule, aitäh. suur aitäh ja nüüd kuue nimel proua Sakurafa. ja suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, praegune äh, külma sõja retoorika taasesiletõusu õhustikus peame me suhteid Kuubaga taas looma ja see ähm, on vastuseks neile, kes tahavad, äh, et me liiguksime blokaadi suunal. Ähm, kuuskümmend aastat on see väike riik äh, kannatanud äh, lämmatava embargo all ja nüüd me peame alustama dialoogi ka võrdsetel alustel. täna hommikul me rääkisime Kreekast ja me oleme näinud, millised probleemid valitsevad Euroopa riikides ja nüüd on sotsiaalseid saavutusi õõnestama hakatud äh, finantssüsteemi ja pankade tõttu. meie peame aga vaatama hoolikalt seda, mida see uhke rahvas on saavutanud inimväärikuse kaitsel, ilma seadmata ohtu oma põhimõtteid ja väärtusi, vaatamata äh, viimase kuuekümne aasta kohutavatele hoopidele. Äh, tegemist on riigiga kus, kus seitsekümmend protsenti SKT-st kasutatakse vaba hariduse rahastamiseks ja eh, väga eh, kõrge hariduse tase on selle tulemuseks, eh, juurdepääs ülikooliharidusele, juurdepääs tervishoiuteenustele, teadusuuringud ravimitööstuse valdkonnas, toetagem Kuubat, austades seda riiki, võttes arvesse seda, mida nad on saavutanud väga rasketes tingimustes. ära ei tohi unustada seda, et äh, väärikus on väga oluline edasiliikumiseks. proua Sakuraba, teil on esitatud sinise kaardi küsimus, selle on teinud härra Henkel, kas te olete nõus sellele vastama, palun? proua Sakuraba, kas te tõesti arvate, et äh, häda ja viletsus Kuubas on USA embargo tulemus ainuüksi kõik äh, äh, maailma riigid võivad Kuubaga kaubelda, te peaks, te ei tohiks äh, sotsialismi kahjulikust mõjust meie tähelepanu kõrvale juhtida, rääkides USA embargost, kas te ei arva seda? ja nüüd kolmkümmend sekundit teile, et te saaksite härra Henkeli küsimusele vastata, palun härra Henkel, sellega ma ise ei ole välja tulnudki. Äh, on teada-tuntud äh, fakt, et äh, kuuskümmend aastat on Kuuba olnud majanduslikus, sotsiaalses lõksus, mille põhjusel on teine riik ja minu enda koduriik Äh, üks minu koduriikidest on Palestiina ja Gaza on ka sellises lõksus äh, olnud. ja see peaks meile meelde tuletama seda, et Kuubal peab olema võimalik edasi liikuda. Äh, neil peab olema võimalik saavutada kasvu ja arengut. me peame kuubalastelt õppima, meil on neilt midagi õppida, seda ma tahan öelda, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Urtasun, palun. Eh, aitäh väga tore on siin sõna võtta, kui sina oled parasjagu eh, istungit juhatamas. ma arvan, et me praegu korrigeerime ajaloolist anomaaliat. ma tahaksin ju, eh, tervitada neid edusamme, mis, mida on tehtud läbirääkimistes Kuubaga. tegemist on ebanormaalse olukorraga, et Kuuba on olnud ainus riik, mida meil ei, millega meil ei ole äh, koostööd ja me oleme Kuubat tõesti väga halvasti kohelnud, võtsime vastu nii-öelda ühise seisukoha ning äh, sellest ajast peale ei ole meil olnud võimalik läbirääkimisi pidada. me loodame, et äh, neid läbirääkimisi jätkatakse ma loodan, et Euroopa Liit eh,, ning me arvame, et Euroopa Liit peaks mängima olulist rolli, mis ei tohiks piirduda sellega, et eh, me avame hargmaistele ettevõtetele võimalusi, vaid meil peaks olema tõeline partnerlus, kus eh, on tegemist võrdväärsete partneritega, kus eh, oleks võimalik teha Ehm, tulemusrikast koostööd, Euroopa Liit peab mängima positiivset rolli ning Euroopa Liit peab hoolitsema lihtsalt selle eest, et see Põhja-Ameerika USA embargo lõpeks, sellepärast et see on Kuuba majandusliku arengu muutnud võimatuks. ma tahaks äh, oma fraktsiooni nimel öelda, et väga oluline on nende läbirääkimiste jätkamine, me loodame, et see nii ka läheb. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Castaldo aitäh, härra president meil on tegemist ajaloolise võimalusega, sest äh, aastakümnete järel on meil nüüd võimalus äh, lõpetada see Kuubale kehtestatud embargo, mis äh, sundis Kuuba rahvast ennast väga palju arenema, ehm, näiteks väga palju areng, positiivseid arenguid toimus meditsiinisektoris, laste suremus on meie tasemel, aga vale oleks mõelda, et meie või ameeriklased võiksime nüüd Kuubat hakata vallutama, tegemist on sellega, et ei mindaks mitte üle aeglaselt kapitalistlikule majandusele või et tegemist oleks šokiteraapiaga, meil on vaja äh, Äh, olla väga ettevaatlikud, sellepärast et muidu suureneb ebavõrdsus ja vaesus veelgi. me peame Kuuba rahvast aitama, me ei tohi korrata neid vigu, mida me oleme teinud Venemaaga seoses. ja see kokkulepe ei tohi hõlmata mitte üksnes majandust, vaid peab hõlmama ka poliitikat. me meil on hea meel, et on hakatud tegutsema, me ei tohi äh, koonerdada ressurssidega, eriti võttes arvesse neid olulisi äh, naftavarusid äh, Pärsia lahe piirkonnas. aitäh ning nüüd saab sõna proua Arnoti. president, lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel diplomaatilise äh, lähenemise pärast hiljuti Kuuba ja Euroopa Liidu vahel vaenlasteks peetavate riikide isoleerimine on alati olnud kahjulik aga mul on väga kahju, et me pidime ootama kuni USA muudaks oma suhtumist Kuubasse pärast kümneid aastaid äh, ka karmi embargot, millel on olnud väga halb mõju Kuuba rahvale, et ähm, Euroopa Liit hakkaks järgima USA eeskuju. kas meil tõesti on äh, iseseisev välispoliitika, kui me käitume nagu USA vasallid? ma soovin, et selline diplomaatiline suhete soojenemine ei käiks aususe arvelt. pärast võimule tulekut kahe tuhande kaheksandal aastal Raul Castro on veidi kergendanud äh, kommunistlikku iket Kuuba rahvale, aga me ei tohi ära unustada äh, Kuuba rahva kannatusi viiekümne, viimase viiekümne aasta jooksul ja väga paljusid kommunismi käe läbi hukkunuid maailmas. Äh, ühinedes Rahvapartei kolleegidega ütlen ma, et me kõik kõik loo-, meil on kõigil palju lootusi, aga me ei tohi unustada neid kohustusi äh, nende põlvkondade äh, suhtes, kes äh, on kannatanud kommunismi ideoloogia all. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Preeda. aitäh, esmalt tahaksin äh, tervitada seda avatust, mille on üles näidatud Euroopa Liit seoses suhetega Kuubaga ja et üritatakse uut lähenemist lootuses algatada poliitilist muutust, aga ei tohi unustada, et tegemist on totalitaarse režiimiga ja tuleb olla väga ettevaatlik, kui me kaalume suhete normaliseerimist Kuubaga. mis puudutab Raul Castro režiimi, siis sula ei tundu olevat sünonüümne vähimategi poliitiliste reformidega. Castro kastil ei ole, kõnelejad katkestatakse ja, ja öeldakse, et on probleeme, tehnilisi probleeme tõlkega, tõlkega saksa keelde, ütleb härra president. kas äh, nüüd on tõlge saksa keelde olemas? jah, palun, härra Preida, te võite jätkata, ma annan teile kõneaega juurde Raul Castro režiimi jaoks ei tundu sula olevat sünonüümne vähimategi poliitiliste reformidega. Castrol ei ole mingit kavatsust vähendada survet poliitilistele oponentidele või inimõiguste kaitsjatele. Kuuba valitsus jätkab dissidentide mahasurumist ja kriitika vastu võitlemist. rahumeelsed meeleavatused panevad mm, Kuuba režiimi paanitsema. hiljuti vahistati isegi poliitvangide abikaasasid, kümned inimesed on poliitvangid Kuubas, tuhandeid peetakse süsteemi jaoks ohtlikeks, ei ole mingit arvamusevabadust. ma tuletan meelde, et Guillermo Farinas pidi kolm aastat ootama, enne kui ta sai siinsamas kätte oma Saharovi auhinna, kuna Kuuba ametivõimud ei lubanud lubanud äh, tal tulla auhinda vastu võtma. Kuuba on äh, praegu samasuguses olukorras, ükskõik äh, kes julgeb valitsust kritiseerida või tuua päevavalgele inimõiguste rikkumisi, saab karmilt karistada. täiesti keelatud on omada teistsugust seisukohta kui valitsuse ametlik arvamus Äh, niimoodi toimivad äh, totalitaristlikud režiimid äh, ning kui me panustame majanduslikele muutustele lootuses, et need toovad endaga kaasa ka poliitilisi muutusi, siis see on väga kahtlane. vaja on, et me oleksime väga ettevaatlikud seoses Kuuba edasise arenguga. me peame vaatama, et Castro režiim ei jääks igavesti kestma ega muutuks selliseks autoritaarseks režiimiks nagu mõningates teistes kommunistlikes riikides aitäh ja nüüd saab sõna härra Auregi Atondo. aitäh, härra president, ma tahaks esmalt tänada voliniku ja proua Mogherini meeskonda, ma arvan, et see koda, see parlament peaks tervitama sellist olulist poliitilist äh, otsust, see oli väga oluline poliitiline otsus, et äh, kõrge esindaja sõitis äh, Kuubasse. Äh, Euroopa Liit hakkas Kuubaga suhteid arendama juba enne USA-ga ja tegi seda sellepärast, et Kuuba on oluline. Kuuba on riik, millel on selge poliitiline mõju selles piirkonnas. me peame vaatama, mis toimub Kolumbia rahuprotsessis ja me näeme, kui oluline Kuuba on piisab sellest, kui me va vaatame Kuuba ideoloogilist mõju kogu Ladina-Ameerikas äh, ja me tõdeme, et Kuuba on oluline. ei ole juhus, et USA on otsustanud äh, side, suhted taastada sest USA soovib kanda kinnitada uuesti Ladina-Ameerikas ja nad on teinud seda õigusega, me äh, meie jaoks on aga nagu oluline, et me ei pöörduks tagasi vanade seisukohtade juurde nagu embargo ja ühine seisukoht, me peame seda ühise seisukohta uute aegadega kohandama. olu-, sündmused on kiirelt arenenud, hea on see, et Euroopa Parlament ähm, Kuubaga äh, tegeleb, mõned on Kuuba poolt, mõned on Keeba vastu, aga see ei ole õige lähenemine. me peaksime äh, üritama Ladina-Ameerikas äh, aktiivselt tegutseda, meil on vaja poliitilist raamistikku selle jaoks ja me peame vältima lihtsustamist, meil on vaja demokraatlikku üleminekut Kuubas. loomulikult äh, on seda vaja, aga ei tohi lihtsalt äh, nõuda erinevate põhimõtete järgimist, mida kuubakad, kuubalased ei aktsepteeri, me peame olema intelligentsed, Kuubas toimuvad muutused tänu isiklikele kontaktidele, tänu elektroonilistele kontaktidele ja Euroopa peab olema abiks selleks, et asjad läheksid selles suunas, aitäh. Teile soovib esitada sinise kaardi küsimuse härra Kaaler, kas te soovite vastata? sinise kaardi küsimus härra Kaalerilt. aitäh, härra kolleeg, te ütlesite, et me peame kaubanduse kaudu edendama muutusi. mina põhimõtteliselt selle vastu ei ole, aga kas teile ei ole jäänud muljet, et praegused võimulolijad liberaliseerimist kaubanduse vallas kasutavad eelkõige selleks, et ise äh, saada parim äh, lähtepunkt äh, selleks, et demokratiseerimise järel ka majanduslikult heal järjel olla. kas me ei peaks nõudma neilt ka seda, et nad peaksid kinni poliitilistest põhimõtetest? Teil on nüüd kolmkümmend sekundit vastamiseks, ütleb president me ei tea seda, me ei tea, milliseid muutusi tulemas on, me ei tea, milline poliitiline süsteem Kuubas lõpuks tekib, aga kaubandus ja inimestevahelised kontaktid kindlasti omavad mõju, kuna kaks korda rohkem ameeriklasi tuleb saarele kui kuus kuud tagasi. muutused ning lisaks sellele on kontaktid interneti kaudu, rahvusvahelised massimeediad, vabadus tuleb ja sellepärast me peame selles suunas tegutsema. me peaksime seda tegema, me pea-, peaksime kasutama neid võimalusi. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Henkel. Saksamaa tööstuse esindajana ning Amnesty Internationali ka kauaaegse liikmena olen ma neli korda kohtunud Fidel Castroga ning tundide kaupa rääkinud temaga inimõigustest ning surmanuhtluse kaotamisest omal ajal kahe tuhande kolmandast aastast äh, on surmanuhtluse täideviimine peatatud, kahjuks seda ei ole kaotatud, aga me vaidlesime ka katastroofilise majandusolukorra üle ning äh, selle üle, et rahvas on väga halbates oludes elanud ning et majad on lagunenud Havannas ning et alati oli tal see ettekääne, et põhjuseks on Ameerika embargo, no ma juba viitasin sellele, et teised riigid said Kuubaga kaubelda ja selleks põhju-, selles põhjuses saanud olla. aga Ameerika on, embargo oli tema tavaline ettekääne, et ennast võimul hoida. lugupeetud daamid ja härrad, kui toona ei oleks embargot kehtestatud, oleksid Castro vennad juba ammu võimult välja tõrjutud seetõttu Euroopa Liit peaks nüüd Ameerikale survet avaldama, et see embargo lõplikult kõrvaldataks, aitäh aitäh ja nüüd annan sõna härra Telitškale pooleteiseks minutiks. Uh, lugupeetud volinik, ma tõenäoliselt olen viimane inimene, kes kaitseb uh, Kuuba suunalist poliitikat viimastel aastakümnetel ja olen viimane, kes ütleb, et see oli edulugu, aga ma olen esimene, kes ütleb, et ameeriklastega võidujooks, kes uh, on intensiivsemad, aktiivsemad ajal, kui Kuubas toimub väga vähe muutusi, ei ole mm, vähemalt samaväärselt suur viga. vaatan seda dokumenti, millele on alla kirjutanud tuhanded kuubalased, mis ütleb, et see on kokkulepe Kuuba demokraatia nimel, kui te loete punkti üks, üheksa ja siis kümme, siis ükski nendest punktidest ei ole ju rakendust leidnud. Kuubat, kuubalased arvavad, et see tuleb tingimata ära teha. ja kuigi ma toetan lähenemist Kuuba suunas. me kindlasti võidame sellest teatud määral, ka kuubalased, aga see peab olema tingimuslik, tingimuslik selles mõttes, et Kuuba režiim, kui ta teeb seda, siis meie teeme midagi sellele vastu, kui kuubalased teevad järgmist samm, astuvad järgmise sammu, siis ka meie. ei saa toimuda nii, et kuubalased ootavad meilt äh, mööndusi ja nemad seda ei tee. kõigepealt tingimuslik ja teiseks äh, poliit-, poliitvangide tingima-, tingimusteta vabandamine, poliitilised reformid ja õiguskorra muutus. ärge oodake, et äh, toimuvad olulised muudatused, kui õiguskord ei muutu. seal on endiselt poliitvangid, see peab muutuma ja siis olen kindel, et oleme õigel teel. olen kindel, et komisjon, kõrge eriesindaja äh, vaatavad selle tingimuslikkuse üle ja me tahame tulemusi näha, aitäh! aitäh ja tere päevast kõigile. järgmisena annan sõna härra Koossoov Pernuile, üks minut. aitäh, president. me tervitame neljandat vooru ja edusamme, edusamm on saavutatud, kui me suhtleme võrdsetena, kui me hindame inimeste vaba enesemääramise õigust näiteks ÜRO harta raames, aga kui me räägime sellest voorust, mis leiab aset septembris, peame me üksteist mõistma ja me peame muutma üheksakümne kuuenda aasta ühist seisukohta, see on Euroopa Liidu puhul unikaalne ja see on takistuseks läbirääkimistele, sest see hõlmab mittesekkumist ähm, teistes, teiste riikide asjadesse ja kui meil on kahepoolsed suhted, siis see on äh, üsna asjakohane. ma tahaksin äh, välispoliitika esindajale ähm, edastada meie mm, lootuse, et äh, Ameerika Ühendriigid äh, eemaldavad oma embargo ja Guantanamo probleem lahendatakse ja kõik need äh, destabiliseerumise aastad on olnud väga ähm, segavad ja me peaksime vaatama üle ka oma suhted teiste Ladina-Ameerika riikidega. härra Korra, üks minut. aitäh, president kui me räägime Kuubast, mulle tundub, ja kui me räägime suhetest Kuubaga, soovime me kõik väga saavutada kokkulepet. ja loomulikult on mitmeid riike, kellega meil on kokkulepped, ja toimub majanduskasv, elatakse hästi, aga see ei juhtu automaatselt, ma ei usu, et see nii läheb me ei näe, et äh, see riik äh, kohe kapitalistlikuks muutub äh, selle läbi. loomulikult neil on suurepärane tervishoiusüsteem ja haridussüsteem, rikutud inimõigusi. aga kõige suuremad inimõiguste rikkumised Kuubal on toimunud ameeriklaste poolt, toime pandud ameeriklaste poolt Guantanamos. mul on hea meel näha, et suhted Kuubaga on paranemas aga oluline on selle, nendes suhetes prioriteedid paika panna. aitäh, härra Obermeier, poolteist minutit. aitäh, Euroopa Liit on praegu Kuuba suurim kaubanduspartner ka,, kaubanduse maht on umbes kaks miljardit eurot eelmisel aastal ning äh, USA samuti haistab oma šanssi ning võtta, taastab diplomaatilised suhted Kuubaga. kui tegemist on uutele turgudele minekuga, siis USA ei ole nii tundlik äh, kui USA, äh, kui Euroopa Liit, vaid äh, nad tegutsevad väga ebabürokraatlikult. Ähm, Euroopa Liidul on kuus aastat läinud aega kuni läbirääkimiste alustamisest, alustamisest alates kahe tuhande kaheksandal aastal mandaat sajadi, aga oluline on jälgida, et lisaks inimõiguste austamisele äh, pöörataks tähelepanu ka poliitilistele äh, asjadele Kuubas nagu koolisüsteem ja äh, hari- ja tervishoiusüsteem, et need alles jääks. Kuubal on oluline euroopalik komponent, ähm, me, vaja on Euroopa toetust sotsiaalse turumajanduse jaoks, ma loodan, et me saame vaba Kuuba et see riik oleks vaba ja äh, demokraatlik, jagaks meie demokraatlikke väärtusi. aitäh, härra Valensa, palun. poolteist minutit. lugupeetud president, oleme avanud uue peatüki suhetes Kuubaga ja ameeriklased on samamoodi teinud, aga inimõiguste rikkumised jätkuvad. aastal kaks tuhat viisteist pikaajalised et ja põhjuseta kinnipidamised mm, suuren-, mm, tihenevad, inimesi hoitakse kinni, inimesi isoleeritakse päevade viisi, neid äh, pekstakse ja nii edasi. riik kontrollib enamikku meediaväljaandeid ja piirab äh, ligipääsu internetile. Kuuba võimud keelduvad tunnistamast äh, inimõiguste jälgimist kui legitiimset tegevust, samal ajal rünnates kohalikul tasandil inimõiguste kaitsjaid. Euroopa Liit äh, on pidanud dialoogi inimõiguste teemal Kuubas, teemat, mida käsitleti kohtumisel äh, avaldasid lootust, et suudetakse luua konstruktiivne dialoog, et kui me vaatame tulevikku, siis äh, me ei saa oma standardeid alandada, me peame oma seisukohti kaitsma, ähm, ja äh, tagama jätkuva töö pluralistliku demokraatia saavutamiseks. aitäh! proua Kill, üks minut. lugupeetud volinik, Kuuba avanedes maailmale on meie arvates, on minu arvates oluline strateegiline Äh, lähenemisviis, mis hõlmaks kõiki Euroopa Liidu huvisid, ma tervitan proua Mogherini visiiti Kuubasse märtsikuus, et vabakaubanduslepingu aluseid läbirääkimisi alustada. komisjonil on äh, ähm, liikmesriikide toetus, volinik, mul oli hea meel kuulda äh, um, inimõiguste alasest dialoogist, on üsna selge, et embargod ei saavutanud tulemusi inimõiguste kaitsel ja usun, et dialoog ja vabakaubandusleping võiksid olla selleks tööriistaks, mis toob kaasa muutused, sest see annab stiimuli muutusteks ja mm, nii on võimalik ka järk-järgult näiteks kom-, kommunikatsioonivaldkonnale liberaliseerida, aga meil on vaja ka geopoliitikat äh, arvesse võtta ja meie strateegia peab arvesse võtma Kuuba ähm, suhteid oluliste mm, riikidega nagu Hiina ja Venemaa, Moskva kirjutas alla kokkuleppe, millega ähm, sai uuesti võima-, võimaluse luure mm, rajatisi äh, rajada territooriumile ja võttes arvesse neid erinevaid huvisid selles äh, kontekstis, need kattuvad äh, Ameerika Ühendriikide huvidega, kas välispoliitika esindaja või komisjon otsib võimalusi koostööks Ameerika Ühendriikidega, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna proua Zuber, teil on üks minut, palun. aitäh, lugupeetud president. läbirääkimised Euroopa Liidu ja Kuuba vahel on positiivsed äh, ja eesmärgiks on dialoog, aga me leiame, et äh, see lepe on edukas ainult siis, kui me äh, lõpetame selle, et Euroopa Liit sekkub Kuuba siseasjadesse selle dialoogi kontekstis eh, ei ütle me seda, et eh, Euroopa Liit peaks ütlema, et eh, Kuuba peaks lõpetama tasuta juurdepääsu tervishoiusüsteemile, ei. me tahame mittediskrimineerivat lähenemist, see peaks olema Euroopa Liidu seisukoht rahvaste enesemääramise õigus on väga oluline ja sellega seotud ÜRO harta ka ja, ja mina tahaksin nüüd äh, kom-, teada, kas komisjon äh, leiab, äh, et võrdsusele rajanev poliitika on midagi, mis tähendab seda, et me peame ühise seisukoha Kuuba osas kohe tühiseks muutma. suur aitäh, härra Stier, palun, teil on poolteist minutit. ja suur aitäh. see areng areneb siin kontekstis äh, Äh, kus normaliseerunud on suhted USA ja Kuuba vahel, see toob kaasa endaga laialiulatuvamaid tagajärgi ja samas äh, see võib äh, kasulik olla ka populistidele ja ka ekstremistidele, näiteks Venezuela juhile Madurole Need ideoloogilised juhid ähm, kohtuvad nüüd ka Washingtonis USA-ga. me peame vaatama, kuidas seda normaliseerumisprotsessi tõlgendada nüüd. see võiks olla demokratiseerumisprotsess, mis toob kaasa rohkem inimõiguste austamist mitte ainult Kuubas, vaid seal piirkonnas tervikuna. ja Euroopa vasakpoolsed on siin äh, teatud asju välja öelnud, mina nendega nõus ei ole, Euroopa Liidul on juba pikaajalised suhted Kuubaga, diplomaatilised suhted siis, ja äh, nüüd äh, oleme jõudnud hetke, kus USA ka Kuubaga otse suhtleb. meil on vaja strateegilisi suhteid partneritega Lõuna-Ameerikas, Ladina-Ameerikas, kui me räägime ühiste väärtuste edasiarendamisest ja seetõttu ma usun, et läbirääkimiste kontekstis, kui me räägime poliitilisest dialoogist, siis me peame olema ambitsioonikad. tegemist on uue Kuuba, uue perspektiiviga ja see on Kuuba, kus on tagatud sõnavabadus ja loomulikult ka kuubalaste õigus valida valimistel erinevate parteide vahel ja ähm, Äh, kui me äh, äh, seda protsessi ei toeta, jätame me kuubalased hätta. ja suur aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Valenciano. palun, teil on sõna. jah, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president. jah, kui nüüd kuulata ära need äh, aspektid, mis siin kojas on kõlanud, äh, võib jääda mulje, et viimase viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul ei ole midagi toimunud. mõned inimesed on täpselt samadel seisukohtadel, vaatamata sellele, et arengud Kuubas on täiesti ilmselged, asjad on muutunud ja kuna äh, nii see on, siis me peame endid ka ajakohastama me peaksime selle poole püüdlema suhetes Kuubaga. me peame tagama, et embargo kaotatakse ja me peame tagama lisaks ka selle, et inimõigusi austatakse. härra Lambrinidis on alustanud inimõiguste dialoogi Kuubaga, aga ilma Euroopa Liidu äh, tabula rasa läht-, lähtepunktiga, lähtepunktita äh, on olukord keeruline, me peame võtma arvesse, mis on toimunud, me peame olema arukad, äh, meil peavad olema eesmärgid, me peame lepingule alla kirjutama Kuubaga ja me peame meeles pidama, et äh, kuubalased, nagu kõik teised maailmas, peavad austama inimõigusi, suur aitäh ja härra McAllister, teil on poolteist minutit. lugupeetud president, USA ja Kuuba on äh, otsustanud, et äh, kätte on jõudnud aeg muutusteks. mina usun, et äh, meie eurooplastena ei peaks mitte ainult jälgima selle protsessi toimumist, vaid me peaksime selles kaasa lööma, vaatamata kriitikale ähm, on see uus lähenemine saanud ameeriklaste toetuse ja seda aitab ellu viia palju rohkemad inimesed kui ainult Obama ja tema administratsioon ja äh, see on kollektiivse juhtimise tulemus äh, ja äh, sellele on aidanud kaasa ka kongressi parteiülesed püüdlused, Kuuba kogukonnad, kodanikuühiskonnad, erasektor on sellesse kõigesse panustanud. lisaks sellele on olnud tungiv soov muuta poliitikat, mida mõlemad osapooled Äh, ka Tennessee üks äh, vabariiklase senator, ähm, äh, mida on viis aastakümmet seostatud läbikukkumisega. ja mina olen seisukohal, et Euroopa Liit peaks tervitama seda otsust ja diplomaatiliste kanalite kaudu tuleks seda üleminekut globaalsele maailmakorrale toetada, see on väga oluline Kuuba elanikele. meie toetus peaks olema suunatud sellele, et me julgustaksime demokraatia arenguid Kuubal ja me ei tohiks legitimiseerida seda autoritaarset režiimi, mis praegu võimu enda käes hoiab. ja eh, John Kerry eh, on öelnud, et ähm, tuleb aidata ühiseid väärtusi edendada ja ma arvan, et Euroopa ei saa olla ükskõikne selles kontekstis, aitäh. aitäh, järgmiseks saab sõna härra Milan Moon, teil on poolteist minutit ja suur aitäh, lugupeetud president, aitäh ka härra volinik teile selle meile edastatud info eest, mis on seotud äh, Kuuma, Kuubaga seotud leppe läbirääkimistega, need läbirääkimised äh, liiguvad edasi ja ma tõesti loodan, et see lepe äh, annab meile prominentsema profiili sellel saarel ei ole lihtne kindlasti neid äh, läbirääkimisi läbi viia, sellepärast et poliitiline äh, külg ootab meil veel ees ja ähm, võib juhtuda, et äh, kuublased tunnevad väiksemat survet liikumaks edasi Euroopa poole ka, võttes arvesse seda, mis toimub USA-ga, seal toimub lähenemine pärast viitekümmend aastat distantsi Äh, olukord äh, Kuubal ei ole tegelikult nii väga muutunud. Euroopa Liidu esindaja mm, kahekümne viiendal juunil kohtus Kuuba esindajatega ja meie tahame omalt poolt Kuuba poolele väljendada äh, soovi näha muutusi seal, eriti just karistusseadustikuga raames. me tahame näha, et areneksid sotsiaalsed õigused kuid kahjuks eh, me näeme endiselt veel, et toimuvad meelevaldsed eh, vahistamised, tagakikiusamised eh, ja siinkohal ma viitan nõukogu igastasele aruandele ja volinik Haani enda aruandele, mis peaks nädala lõpus ilmavalgust nägema. me tahame, et tunnustatakse inimõigusi, pluralistlikku demokraatiat ja ma tõesti loodan, et kahekümne viiendal Äh, tegeletakse nende küsimustega põhjalikumalt ja et äh, inimõigused saavad äh, keskse koha. härra Kaalar, palun. ja suur aitäh, lugupeetud president, ka mina olen seisukohal, et meie eurooplastena peaksime konstruktiivset poliitikat ajama Kuubaga seoses ja me peaksime selle juures kuubalaste huvid keskmeks võtma. meil on palju kogemusi eh, kommunistliku diktatuuri eh, muutmisega demokraatlikuks ühiskonnaks eh, ja kuubalased tahavad demokratiseerumist. Ehm, me ei räägi siin kommunistliku diktatuuri jätkumisest ühelt poolt ja renkakustest Miami's, ei, seal vahepeal on see, mida inimesed tahavad ja meie saame selle saavutamisel, mida inimesed tahavad, olla abiks. Nad tahavad demokraatlikku ühiskonda, mis oleks tõeliselt Kuuba korralik, mis võtaks arvesse nende traditsioone eh, ja eh, eh, demokraatia nagu Euroopaski on aset leidnud üleminekuühiskondades siis ja ma olen nõus härra Henkeliga, et USA oleks pidanud, kui oleks, USA oleks oma sanktsioonid äh, mm, eemaldanud juba varem, siis ei oleks see riik praegu seal, kus ta on, ta oleks saanud varem juba demokratiseeruda. ma tõesti loodan, et nende pakkumistega, eh, mida me teeme, eh, seome ka eh, tingimused ja tegevuskava, kus on eesmärgid, see tähendab seda, et demokraatlik opositsioon Kuubas saab ka perspektiivi pidada läbirääkimisi režiimiga selles osas, millised, millal toimuvad esimesed demokraatlikud valimised Kuubas ja siis saab kogu maailm sellest ka hiljem teada, aitäh. aitäh ja nüüd me liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja meil on seitse sõnasoovijat selles voorus. kõigepealt härra Poltšek, palun, teil on üks minut. pane predsedo za udělení slova <clears throat> ja bych chtěl nejprve. aitäh, aitäh, et andsite mulle sõna. tahaksin esmalt öelda, et kõik, mida Kuuba on viimastel kümnenditel kogenud, on tõesti olnud väga suureks koormaks ja selle koorma kergendamine oleks tõesti väga asjakohane. see dialoog, mida Euroopa Liit tahab algatada ja tegelikult juba ongi alustanud, seda ei saa minu meelest ilma tingimuslikkuseta pidada, me peame selged piirid paika panema, me peame kaitsma vähemalt põhilisi inimõigusi. ja mina tahaksin Ähm, rõhutada siin inimõiguste kaitset ja Václav Haveli äh, doktriini, meie varasema presidendi doktriini, et me peame inimõigusi peamiseks põhimõtteks, mida ei saa vahetada mingite muude vähem väärtuslike asjade vastu, mida me võiksime Kuubalt saada, me peame äh, tagama selle, et me peame läbirääkimisi nii, et see oleks Kuuba rahva huvides, aga peavad olema ka punased jooned, mis on Euroopa Liidu jaoks. härra Frunzulike, palun. aitäh aitäh, ähm, on tulnud aeg, et äh, me juhataks sisse uue suhete ajastu Kuuba ja Euroopa Liidu vahel, äh, mis äh, tugineb vajadusele edendada demokraatiat Kuubas ja majanduslikke muutusi tegemist on kestva muutuste eh, protsessiga eh, ja olulise dialoogiga olulistes küsimustes nagu inim- ja kodanikuõigused, arvamuste vabadus ja oluline üleminekuprotsess. Kuubal on potentsiaal saada AKV riigiks ja me peaksime edendama suhteid selle riigiga, et Mm, kuna tegemist on olulise sammuga sihete tugevdamisel Euroopa Liidu ja Kuuba vahel, me peaksime üles näitama vastastikust austust meie suhete vastu, me peaksime vaatama neid edusamme, mida Kuuba võiks tulevikus teha, ma arvan, et Kuubal on tulevikust väga palju võita, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Marias üheks minutiks aitäh. suhete süvendamine Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel, see peab olema Euroopa Liidu jaoks strateegiline valik meie moodsas mitmepoolses maailmas. sidemete taastamine Euroopa Liidu ja Kuuba vahel on oluline areng, sellepärast et Euroopa Liit sa võiks siiski ajada teistsugust poliitikat kui USA loomulikult need suhted viivad selleni, et Kuubal on paremad suhted läänemaailmaga. inimõigused inimõigusi tuleb austada, aga seda ei tohi kasutada ettekäändena selleks, et sekkuda Kuubas poliitikasse. vaja on sidemeid parandada, aga teha seda vastastikuste äh, eeliste ja vastastikuse austamise vaimus. Euroopa Liit ei tohi Kuuba ressurssi äh, silmas pidada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Jakovtšitš üheks minutiks. aitäh, härra president. mul oli mõne aasta eest võimalus äh, kõneleda inimestega, kes olid Kuubas vangis äh, kellele oli esitatud valesüüdistusi, kelle suhtes oli äh, valesid kohtuprotsesse peetud, mul oli võimalus nendega kohtuda ning ma Barcelonas ning ma sain aimu nendest ootustest ja lootustest, mis äh, seondusid meiega, Euroopa Liiduga, kõigi nende inimeste puhul, kes äh, Kuubas äh, kannatasid, nendele me peame andma oma toetuse. ma tean suhete arendamist Kuubaga isegi praeguse režiimiga, väga hea on, et me märkame edusamme teel demokratiseerimise suunas, majandussuhted võivad muidugi teataval määral olla öö, öö, olla kasulikud, aga me ei, pea, ei tohi unustada, et äh, rahvas kannatab ja on kannatanud ja et me peame välja astuma inimõiguste austamise eest äh, sel, sel saarel. aitäh. Äh, härra proua Konechina, aitäh selle arutelu eest, mul on tõesti väga hea meel, et ma kuulsin, et peaaegu kõik ütlesid, et äh, embargo ei ole midagi paremaks teinud, ähm, suu kinnihoidmine ei aita samuti kunagi millelegi kaasa, see on minevikupärand, millest me peaksime lahti saama. kui me tahame partnerite vahelist suhet, siis me peame tunnistama, et me oleme oma mine-, oma välispoliitikas minevikus väga palju vigu teinud, me peame asju nüüd õigesti ajama. inimesed räägivad inimõigustest, õigust väärikale elule, töökohale, kõik need asjad on inimõigused, need on täiesti normaalsed Kuubas, me peame ise küsima, kas äh, sellised õigused on tavalised ka Euroopas, enne kui me hakkame teistele äh, õppetunde andma, tehkem asjad äh, kodus korda, ma vaatan, mis tingimustes elavad kuubalased ja mis tingimustes elavad äh, eurooplased, ma olen väga tänulik kõrgele esindajale viimaste äh, sammude eest ja äh, tõesti tegutsegem. aitäh ja nüüd viimane kõneleja. härra president, Kuuba on, ütleb härra Šoltes, Kuuba on olnud palju aastaid tabuteema see oli isoleeritud riik, kellel ei olnud majandussuhteid ei Euroopa Liidu ega USA-ga, see kindlasti olid omad tagajärjed mõlemale poolele ning seetõttu ma tervitan neid jõupingutusi, mida on tehtud selleks, et parandada suhteid Kuubaga ja eh, kirjutada alla leping selle riigiga aga me peaksime olema siiski väga ettevaatlikud oma jõupingutustes. tegemist on riigiga, mis ei luba meil oma demokraatiat neile peale suruda. meie Euroopa Liidus peame austama nende mitmekesisust ja tunnustama Kuuba rahva õigust teha ise oma valikuid. kui me loeme inimõiguste raporteid siin äh, Strasbourgis, siis loomulikult on palju asju, mida tuleks muuta. ja nüüd saab sõna volinik Haan, kes võtab sõna kõrge esindaja äh, nimel. Uh, aitäh, härra president, daamid ja härrad. alustuseks tänaksin teid veel kord selle arutelu eest ja väga otsekohese arvamustevahetuse eest, mis siin toimus Euroopa Liidu ja Kuuba suhete teemal aga samas kontek-, kontekstis märkan ka, et äh, härra, nagu härra Maura Parandani ütles, on kahetsusväärne, et proua Mogherini pole täna siin kohal. tuletan teile meelde, miks teda siin ei ole ta osaleb Viinis Iraani kõnelustel ja ma loodan, et sellest piisab põhjenduseks ja loodetavasti jõutakse seal võimalikult pea kokkuleppele tulles tagasi meie arutelu juurde, nagu tavapärane on taolisel puhul, sellise teema puhul arutelud on näidanud, et seisukohad on seinast seina ja neid ei ole alati võimalik ühitada. kuulan kõiki sõnavõtte väga tähelepanelikult, leian, et Euroopa Liit on õigel teel, järgides seda kurssi, mis võeti aastal kaks tuhat neliteist kus äh, soojendatakse üles suhted Kuubaga selleks, et meie suhteid äh, arendada ja leida rahumeelseid viise, kuidas Euroopa Liidu huvisid edendada. poliitilise dialoogi lõpetamine ja koostööleping oleks oluliseks sammuks äh, selles suunas. see annaks platvormi konstruktiivseks dialoogiks ja koostöö tõhustamiseks. meie osaluse suurendamine ja vastastikune usaldus on üliolulised selleks, et meie mm, suhe areneks vastavalt meie huvidele. meie huvid on selle riigile väga olulised ja aitavad kaasa selle moderniseerumisele, Euroopa Liit saab näidata, kuidas kombineerida reguleeritud turupõhist majandust mm, arenenud sotsiaalse kaitsega ja kodanike osalemisega mitmed teist on olnud mures äh, inimõiguste pärast. me oleme väga tähelepanelikult suhtunud sellesse teemasse ja nagu ma olen juba oma sisu, sissejuhatuses öelnud, me tegeleme selle teemaga. sel põhjusel on äh, seda teemat pidevalt äh, tõstatatud läbirääkimistel Kuuba partneritega ja oleme mm, kokku leppinud, et arutame tee-, arutame inimõiguste teemal enne, kui jõuame koostöölepingu sõlmimiseni Äh, tagamaks selle, et meil on ühine platvorm konstruktiivseteks ja tulemuslikeks läbirääkimisteks võimalikult pea. kui Euroopa Liit tahab osaleda selles protsessis, mis äh, Kuubas toimumas on, ja ta soovib aktiivselt osaleda, kui me tahame julgustada reforme tegema ja, ja kaitsta äh, inimõigusi, siis tuleb Kuubaga suhetes olla, seda me teeme ja jätkame seda tegevust ka lähikuudel ja aastatel La discussione sul eh, futuro delle... suur tänu